Uh, tere kõigile, järgmiseks punktiks meie päevakorras on komisjoni avaldus lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides. annan sõna volinik Gretule, palun, sõna on teil